Rahvapartei nimel on mulle tehtud ettepanek, et Giovanni Lavia nimetada antide pakti delegatsiooni liikmeks. Satori nimetada delegatsiooniga koostöö Ameerika Ühendriikidega liikmeks ka India delegatsiooni äh, koosseisu suhtes on Rahvaparteil muudatusettepaneku, keegi pole vastu, siis on see vastu võtnud ja järgmine päevakorrapunkt on inimõiguste õigusriikluse äh, põhimõtete rikkumisest Venemaal ja meil on selleks umbes tund. alustame õigusriikluse äh, põhimõtete järgimise teemaga Venemaal ja kõigepealt alustame kolleeg Jaak Onsaariga, kes saab sõna eh, pooleteiseks minutiks, palun. kolleeg Jaak Onsaari, palun. Euroopa Unioni ja lugupeetud juhataja, Euroopa Liit ja Venemaa on partnerid ning võiks öelda, et üsna lähedased partnerid nii mõneski mõttes ja isegi sõbrad mõneski mõttes ja sõprade vahel pea, peaks saama avatult rääkida ja otsekoheselt rääkida asjadest. ja nüüd on tegelikult päris palju neid, kes tunnevad tõsist muret selle pärast, mis Venemaal toimub mis toimub äh, kodanikuühiskonna ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega. on võetud ette kodaniku, on võetud vastu kodanikuühist-, valdkonda piiravaid seadusettepanekuid ning Friedrich Ebert Stiftung Kodan Konrad Adenaueni fond või sihtasutus on rahvusvahelised organisatsioonid, mis võitlevad demokraatia eest ning ka nemad on juhtinud tähelepanu Äh, ka nemad on sattunud äh, ametivõimude tegevuse sihtmärkideks äh, ja selline välisagentide vastase rünnaku objektideks ja selline käitumine ei vasta rahvusvahelistele standarditele ning seetõttu mõistame me sellise käitumise hukka ning äh, Euroopa Liidu ja Venemaa inimõiguste teemalisi läbirääkimisi tuleks kasutada foorumina selleks, et nendest asjadest rääkida põhjalikumalt ning äh, ka Euroopa Nõukogu peaks inimõiguste küsimusi ja äh, Venemaa osas käsitlema. aitäh, kolleeg Jaakonsaari! nüüd annan sõna kolleeg Kornel Aissonile, palun. E lugupeetud juhataja, Euroopa Liidul on Venemaaga strateegiline partnerlus, kuid Euroopa Liitu süüdistada äh, salateenistuste ja spiooni äh, võrgustikus äh, ei too meid üksteisele lähemale. president Putini juhtimisviis surub maha vabaühendused, inimõiguste eest võitlejad ja vähemused sellel ei ole midagi pistmist kaasaegse valitsemise ja stabiilsusega. ja see võib tekitada ainult Venemaa isoleerimist. me ei saa lubada viisavaba reisimist Venemaa riigivõimu e-, esindajatele, kui ei ole viisakeeldu nendele inimestele, kes on seotud Magnitski surmaga samal ajal aga me tahaksime, et Venemaa annaks kiiresti viisa äh, nendele venelastele, kes kannatavad poliitilise tagakiusamise all, selleks et ära hoida äh, uusi enesetappe ja röövimisi. siis äh, tuumaseadusettepanekud, mis vastu võeti homoseksuaalse propaganda vastu ja usuliste vabaduste kaitseks. Need seaduseelnõud on järjekordne tagasiminek inimõiguste edendamise vallas, need piiravad sõnavabadust ning annavad põhjust poliitiliseks valikuliseks tagakiusamiseks ning samuti gei, lesbiliste, biseksuaalide ja transseksuaalide õigusi rikutakse nendega, need on vastuolus Euroopa Liidu põhiväärtustega ning nendega luuakse üha suurem lõhe Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. aitäh! aitäh, kolleeg Cornelissen ja nüüd minutiks kolleeg Ojuland, palun! suur tänu, lugupeetud juhataja! me oleme kuulnud liiga palju sõnu sellest, kuidas äh, demokraatiat maha surutakse lääne poolt Venemaal ja meil on olnud liiga palju tippkohtumisi juba sellest, sellel teemal. meie parlament on esitanud väga palju resolutsiooni ettepanekuid sel teemal viimase nelja aasta jooksul, aga mingisuguseid käegakatsutavaid tulemusi pole. asjad ei ole muutunud. arvan, et nüüd peab Euroopa lõpuks reageerima, reageerima sellele, mille tunnistajateks me oleme, vaadates Venemaal toimuvat me peame reageerima sellele, kuidas demokraatiat Venemaa Föderatsioonis, Vene Föderatsioonis hävitatakse. me peame vastu võtma Euroopa Magnitski seaduse, see peaks olema meie reaktsioon. ja ma pöörduksin ka läänemaailma kodanikuühiskonna poole, me peaksime Helsingi komitee liikumise äh, looma selleks, et äh, toetada Venemaa Vene Föderatsiooni poliitilist opositsiooni ja kodanikuühiskonda Venemaal, kes võitlevad oma demokraatlike õiguse eest, oma põhiseaduslike õiguste eest Vene Föderatsioonis, aitäh. aitäh, kolleeg Ojuland ja nüüd kolleeg Migalski, palun. härra juhataja, härra volinik proua Kornelissen väga õigesti nimetas siin Venemaad kui strateegilist partnerit. nii on see kirjas ametlikes dokumentides. me peaksime siiski kaaluma, kas on mõtet eh, säilitada säärast strateegilist partnerlust, sest see on väga keeruline, kui meie strateegiliseks partneriks on riik, eh, mis eh, varjab Magnitski tapjaid, kes teeb võimatuks vabaühenduste tegutsemise, kes represseerib Hodorkovskit ja tema kaaslasi ja öö, äh, ei järgi inimõigusi, äh, äh, viies läbi öö, valimisi, mis ei vasta mingitele rahvusvahelistele demokraatlikele nõudmistele püüdes näidata et on euroopa liidu partner ise täitmata oma poole endale võetud kohustusi suur aitäh kolleeg migalski ja nüüd kolleeg vergia palun Merci, monsieur le président. suur tänu lugupeetud juhataja pärast seda kui äh, Nõukogude plokk lagunes, siis äh, on Venemaa olnud teel demokraatia suunas oma ka puuduste oma puu- ja, ja võitudega, aga asjad paraku ei edene praegusel hetkel, vaid hoopis liiguvad tagasi. nii nagu oleme me öelnud oma resolutsiooni ettepanekus, võib kahelda selles, kas kohtuvõimu institutsioonid toimivad, toimivad üldsegi ja Venemaal Magitski juhtum on suurepärane illustratsioon sellele. ja mina isiklikult ei kahtle selles. Venemaa on maailma kõige korrup-, korrumpeeruvam riik ja see on riik, kus sõnavabadust praktiliselt ei ole äh,, lähtuvalt äh, rahvusvahelistest uuringutest ja tegemist on tõelise repressiivse masinavärgiga ja samuti rünnakud rahvusvaheliste ähm, sihtasutuste vastu on üheks äh, näiteks sellest. tegemist on äh, Vladimir Putini rünnakuga äh, protestiliikumiste vastu, mis said alguse järgmistel vali-, viimastel valimistel. tegemist on stagna-, stalinistliku aja taaskordumisega ja ajakirjanikud, kes on kriitilised, on pidanud kannatama, tegemist on autoritaarse võimuga ja äh, ultraliberaalse äh, korrumpeerunud režiimiga. ja me peame siin endalt küsima, mida on võimalik saavutada Euroopa Liidul partnerlussuheldustega, suhetes Venemaaga, et midagigi saavutada. aitäh! härra juhataja, härra volinik. me oleme kogunud on kogutud väga suur kogus allkirju eh, selleks, et esitada organisatsioon Memoriaal Nobeli rahupreemia saamiseks ja ma tänan kõiki, eh, kes seda, kes selle allkirja andsid aga nüüd äh, niisugused organisatsioonid nagu Memorial ja äh, teised mittetulunduslikud organisatsioonid on need, kes peavad ennast äh, registreerima välisriikide agentide seaduse kohaselt. me, me peame küsima, kuhu me oleme jõudnud suhetes Venemaaga inimõiguste küsimustes. Need on küsimused, mida peaks endale esitama mitte ainult Euroopa Nõukogu, vaid ka Euroopa Komisjon. on oluline et kõikidel tasanditel eh, suhetes Venemaaga tõstatataks inimõiguste ja eh, kodanikuvabaduste küsimus. suur aitäh, kolleeg Lissek. ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kolleeg Posselt, palun. härra juhataja, keegi rääkis ju äsja Venemaa sõpradest selleks, et eh, kritiseerida Venemaad ja see öö, kuid äh, meil on Venemaal sõpru ja need sõbrad ei istu mitte Venemaa valitsuses, nad on kas surnud nagu Magnitski või Politkovskaja, kellega me tegime tihedat koostööd, või nad istuvad kusagil äh, Siberis äh, trellide taga nagu Hodorkovski, Lebedev või neid jälitatakse ja kiusatakse taga nagu Navalnõi ja teised mittetulunduslikud organisatsioonid

või äh, sellised rahvusvahelised fondid äh, nagu Fritz Eberti fond või äh, siis Bussi Riiorti liikmed. tegemist on siin sügavalt inimvaenuliku režiimiga ja ainuüksi selleks, et säilitada strateegilist partnerlust seetõttu, et venelastel on meile pakkuda strateegilisi energiakandjaid, minu meelest on selleks liiga vähe, me peaksime juhul, kui me soovime strateegilist partnerlust jätkata, siiski leidma ühisnimetaja inimõiguste ja kodanikuvabaduste küsimuses. suur aitäh, kolleeg Posselt, nüüd saab sõna kolleeg Munoz Uruguaysa. aitäh minu fraktsioon on samuti mures inimõiguste olukorra pärast Venemaal, eriti mis puudutab seda, kus MTÜ-sid äh, klassifitseeritakse kui äh, välisriikide agente ka Magnis-, Magnitski ning Politkovskaja juhtumid on vägagi murettekitavad, samuti äh, äh, see seadusandlus, mis võeti vastu niinimetatud homoseksuaalse propaganda osas. me oleme võtnud vastu mitmeid äh, kiireloomulisi resolutsioone siin parlamendis ja see on üheks viisiks parandada inimõiguste olukorda selles riigis ja me peaksime tugevdama poliitilist äh, dialoogi Venemaaga selleks, et ka tippkohtumistel arutada inimõiguste teemasid. peaksime arutama inimõiguste kaitsjate olukorda, inimõiguste rikkumisi Venemaal, siiani ei ole nad äh, saanud piisavalt tähelepanu, aitäh. aitäh. ja nüüd kolleeg Takula, palun. arvoisa puhemies austatud juhataja. kõigepealt on mul väga hea meel selle eest, et ma saan täna paare, paari sõnaga rääkida õigusriigi põhimõtetest Venemaal. ma tunnen õigusriigi põhimõtte arengu pärast Venemaal muret. muret tunnen ka sellepärast, et seal on väga palju toom-, on väga palju Soome saadikuid, kes vaatavad meie istungit ja kes on tuttavad Venemaa oludega ja inimõiguste rikkumistega Venemaal me tunneme muret ennekõike sellepärast, et me tahaksime, et kodanikuühiskond saaks tegutseda ja et inimesed, äh, sõltumata sellest, millised on nende usulised veendumused, soolised sättumused, äh, võiksid äh, nautida kodanikuvabadusi. Euroopa Liit on väärtuste liit ja meie Euroopa Liidus peame kandma hoolt selle eest, et need riigid, kellega me teeme koostööd, need riigid, kellega me vahetame kaupa, Äh, et nendes riikides ähm, ka inimõigusi austatakse ähm, päriselt ja Venemaa on väga tähtis partner meile ja seetõttu me ei peaks vaatama asjadele läbi sõrmede, vaatama rikkumistele läbi sõrmede, meie peame Euroopa Liidus seisma hea selle eest, et inimõigustest kinni peetakse. aitäh, minutiks kolleeg Tšarnetski, palun mina olin üks nendest, kes andis allkirja taotlusele, et äh, organisatsioon Memoriaal äh, esitataks Nobeli preemia, äh, Nobeli rahupreemia kandidaadiks. ma leian, et meil oleks nagu tegemist kahe Venemaaga ja mõtet on rääkida nii ühest kui ka teisest, kuid on asi selles, et see nõnda öelda riiklik Venemaa on see Venemaa, mis kasutab kogu oma vägivalda äh, inimeste vastu, rikub inimõigusi ja see teine äh, Venemaa on tegelikult nagu nõrk, ta ei suuda vastu sellele panna ja meie ei äh, toeta neid, me oleme abitud neid toetamaks. ja see näitab seda, et me nagu ka rakendame kahekordset moraali, me nagu valime välja riigid kelle puhul me ei taha sugugi inimõigustest rääkida, aga mõtleme nendele võimalustele, mis meile majanduslikult arenevad, nagu Venemaal ja Hiinal. tänan ja nüüd kolleeg Batson, palun. härra asepresident, ei ole õigusriiki Venemaal, Vene valitsus äh, on äh, režiim, mis äh, on eksportimas seda õiguse, õigusriigi põhimõtete puudumist ka mujale kahe tuhande kuuendal aastal mõrvasid Vene agendid minu enda valimisringkonda kuuluva kodaniku Aleksander Litvinenko. David Cameron on taganenud oma lubadustest aidata avalikkuse ette tuua see, mis juhtis, juhtus, selle asemel on ta sõlminud mitmeid diile president Putiniga kuidas tõestada Vene riigi seotust juhtudel, kui täiesti väljakutsuvalt mõrvatakse selle riigi poolt kodanikke Londoni tänavatel. õiguse puudumine, seda kõike täiendab ka organiseeritud kuritegevus Venemaal õigusriigist Venemaal me saame alles siis rääkima, rääkida, kui seadused tõepoolest, seadusi hakatakse selles riigis järgima. aitäh, need olid siis kõnelejad fraktsioonide nimel ja nüüd äh, seda vooru järgmist alustab kolleeg Breda. suur tänu, härra asepresident. proua Munis ütles äh, hetk tagasi, et Venemaast rääkimine neljapäeva pärastlõunal äh, oleks hea mõte, ta ei leidnud, ta leidis, et see formaat pole kõige õigem. ma pole päris kindel, et debatt Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumist puudutav äh, debatt oleks olnud parem. me oleme saavutanud äh, me ei ole piisavalt saavutanud oma suhetes Venemaaga. valitsusvälised organisatsioonid Venemaal ka hästi tuntud organisatsioonid, neid on pidevalt alandatud eh, pärast seda, kui võeti vastav seadus vastu tuumas novembris kaks tuhat kaksteist ja võib küsida, kas üldse on mingi õigusriigiga meil Venemaa puhul tegemist. kolleeg aitäh! ja nüüd minutiks kolleeg Howitt. aitäh, härra asepresident, me oleme jah rääkinud siin saalis palju sellest, kuivõrd, kuidas peab Euroopa Liit olema järjepidev enda inimõiguste põhimõtteid järgides suhtlemisel partneritega, täna räägime Venemaal me näeme, et üha enam rõhutakse kodanikuühiskonda äh, tegemist, vabaühendusi tembeldatakse välisagentideks, memoriaali ühendust kiusatakse taga. arvestades seda uut seadusandlust, kuidas on võimalik üldse dialoogi äh, kodanikuühiskonnaga säilitada Venemaal? või äh, langetame lihtsalt käed ja, ja vaatame seda kõike kõrvalt samuti on muret avaldav seksuaalse sättumuse teema. Need kolm homofoobset mõrva, mis aset leidsid Venemaal, näitavad, et tegemist on tõeliselt ohtliku tendentsiga. aitäh. aitäh, kolleeg Howitt, kolleeg Soonik, palun. Venemaa, mis on sünnitanud suurepäraseid ja kohutavaid isikuid, peab samuti ka tänapäeval kaitsma inimõigusi. Venemaa ei ole teinud tegelikult lõppu stalinismi perioodiga, ta ei ole sellele joont alla tõmmanud, nad ei tööta põhjalikult inim-, kodanikuühiskonna ülesehitamise kallal. olid Venemaal suurepärased isiksused nagu Solženitsõd ja teised või nagu organisatsiooni Memorial liikmed või sõltumatud ajakirjanikud, kuid tänasel päeval püütakse neid näidata välismaiste agentidena, kes tegutsevad oma kodumaa vastu sellisest sündroomist on vaja üle saada. venelastele tuleb öelda, et te olete suurepärane rahvas, kuid te ei tohi oma kodanikuühiskonda ei üle, ehitada üles kodanike jälitamisele. Te ei tohi eh, kasutada vägivalda ühiskonna kriitikute suhtes. aitäh, kolleeg Soonik! ja nüüd me jõuame avatud mikrofoni juurde. kolleeg Landsbergis, te tahtsite küsimuse esitada kolleeg Soonikule yes,? Um, wish... see on üsna lühike küsimus avatud mikrofoni raames kõigepealt me peaksime parandama ära selle äh, pealkirja sellel raportil. teate, sinise kaardi küsimus tähendab seda, et te saate esitada vastavale kõnelejale küsimuse die Frage. Eine Frage an Herrn Sonik, bitte. Küsimus härra Soonikule, palun. Question, if we, uh, look... It is a question. Kui me nüüd tõsiselt seda olukorda vaatame ja kui toimub selline arutelu, siis eh, kas see pealkiri on õige või peaks pealkiri, kas me saame rääkida õigusriigi põhimõttest äh, Venemaal, mida ei ole olemas, või äh, autoritaarse õiguse Venemaast, äh, kus Kremlini käes on kõik autoritaarsed ohjad. kolleeg Soonik, palun. ma olen teiega nõus, et resolutsiooni pealkiri peaks olema tugevamini sõnastatud on väga oluline leida õiged sõnad, et hinnata tegevust Venemaal. suur aitäh, kolleeg Soonik! nüüd me jõuame avatud mikrofoni juurde. meil on siin suhteliselt palju sõnasoovijaid, võib-olla kõike, et kõik ikkagi sõna saaksid, peaksin ma olema kõneaja kasutamise suhtes edaspidi rangem. puhemees, kolleeg Saia suur tänu, härra juhataja, me räägime Venemaa õigusriigi põhimõtte, õigusriigi olukorrast ja see arutelu on äärmiselt hädavajalik, sellepärast et Venemaa on meie jaoks strateegiliselt tähtis partner ja seetõttu me peaksime nende teemadega tegelema. Euroopa väärtusi tuleb kaitsta Euroopa sees, naabruspoliitikas, aga ka strateegiliste partneritega suheldes. ma tahaksin juhtida tähelepanu viimastele seadusettepanekutele, millega on äh, Venemaa kodanikuühiskonna esindajad hakatud nimetama välisagentideks, nad võivad äh, ja välisagentide register äh, on selline asi, kuhu nad peaksid ennast registreerima. ja väga paljud kodaniku ühiskonnaorganisatsioonid on sattunud selliste rünnakute ohvriks ja loodetavasti kodanikuvabadusi ja vabaduste kaitsmise põhimõtet käsitletakse ka suhetes Venemaaga Euroopa Liidu poolt. aitäh! rohkem ma ei võta sõnasoovijate soove ja palun ka järgnevatel pidada kinni ühe minuti reeglist aitäh, olukord ähm, Venemaal on tõepoolest äh, sümptomaatiline, arvestades äh, seda, milline on seal olukord äh, inimõigustega, arvestades poliitilist kliimat, mis seal valitseb ja me näeme, et ka sõltumatu kodanikuühiskond ei toimi seal, eriti murettekitav on see, Äh, et on võetud vastu seadusi, mis keelustavad niinimetatud homoseksualistide propaganda. veelgi raskem on ähm, mõista, et föderaalvõimud ei ole mitte midagi teinud äh, selleks, et diskrimi-, diskrimineerivat seadusandlust äh, peatada, isegi kui seda eufemistlikult nimetatakse propaganda tegevuseks homoseksuaalsete isikute poolt siin ei ole viidet äh, sellele, kuidas on toimitud selle seadusandlusega, siin see tekstis täielikult puudub, aitäh. aitäh. kolleeg Wojciechowski, palun. aitäh. kui me räägime õigusest ja õiguslikust olla, olukorrast Venemaal, siis me ei tohi unustada, et Venemaa ei äh, tõrgub Lech Kaczynski hukkumisega seotud küsimuse avalikust arutelust et Poola valitsusel pole siiamaani lubatud tutvuda selle asja võtme süütõenditega, meil ei ole siiamaani juurdepääsu sellele lennukile. ma leian, et Vene maavalitsusel ja ametivõimudel on olnud piisavalt aega selleks et eh, selle eh, lennukiga eh, uurimisega tegeleda ja et praeguseks ei ole tegelikult jäänud neil alles enam ainsatki legaalset põhjust seda söetõendit endale hoida. suur aitäh kolleeg wojciechowski! panie przewodniczący! w ostatnich miesiącach obserwujemy wyraźne zaostrzenie polityki przez rosyjskie władze viimastel kuudel me näeme, et Venemaa valitsuse poliitika muutub järjest järsemaks ja rangemaks, muuhulgas väljendus see ka Garri Kasparovi Venemaalt lahkumises ja öö, öö, vabaühenduste välisagentideks tituleerimises. üha sagemini kuuleme seda, et Venemaast on saanud autoritaarne riik, kus igasugust sõltumatut arvamust hakatakse kohe jälitama. kujunenud olukord nõuab, et me öö, mõtleksime järele, millised me siiski, millised suhted meil siiski on Venemaaga ja millisena me kavatseme neid tulevikus kavandada sest äh, praeguses olukorras ei ole võimalik kuidagi nõustuda vastu võetud otsustega äh, äh, ja meil on vaja senisest enam toetada vabaühenduste tegevust demokraatia arengu tagamiseks venemaal. suur aitäh kolleeg kelly palun! aitäh härra asepresident mitte esimest korda ei räägi me siin venemaast ja paljud inimesed äh, omavad siin kõhklused, asjad ei ole sellised, äh, nagu nad peaksid selles riigis äh, olema, eriti mis puudutab Putini valitsemisstiili ja tema kolleege, nad ei pea suurt midagi inimõigustest ja demokraatlikest väärtustest ja pole ka mingit mõtet hakata loetlema kõiki neid asju, mis on selles riigis aset leidnud. me peame jätkama läbirääkimisi Venemaaga, peame vaatama, mi-, kuidas on lood kodanike õigustega, need läbirääkimised pea-, peaksid toimuma avatud viisil, aitäh! aitäh, kolleeg Kelly ja nüüd kolleeg Korhola, palun! Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä Euroopa nõukogu äh, liikmena ja ÜRO lepingute, äh, ÜRO lepingute allkirjastajana on Venemaa võtnud endale kohustused inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete tagamisel. viimased aastate arengud aga seavad küsimärgi alla Venemaa kohtusüsteemi sõltumatuse ja objektiivsuse Magnitski, Hodorkovski, Politkovskaja, keda me mainime oma resolutsiooni ettepanekus, on ainult üksikud näited sellest, milliste rünnakute ohvriks satuvad kodanikuühiskonna e-, esindajad. ja Venemaa ei taha kaitsta demokraatlikke väärtusi, selle all kannatab kõige rohkem Venemaa kodanikuühiskond, nii kodanikuühenduse organisatsioonide kui ka homoseksuaalide äh, suunas toime pandud rünnakud tekitavad muret ja loodame, et nii komisjoni kui ka noh, nõukogu eh, esindajad kui ka meie eh, kõrge esindaja proua Ashton tõstatavad neid küsimusi ka edaspidi suhetes Venemaaga. aitäh! suur tänu! mul on väga hea meel, et meil on see resolutsiooni ettepanek ja mul on väga hea meel, et selles resolutsiooni ettepanekus viidatakse vabaühendusteta, vabaühendustele. ilma vabaühendusteta ei ole kodanikuühiskonda. kodanikuühiskond peab olema organiseeritud valitsusvälised organisatsioonid, mis tegutsevad rahvusvaheliselt selleks, et tagada rahu saavad loomulikult rahastamisvahendeid ka teistest riikidest, nagu näiteks Memorial, nemad võitlevad rahu nimel, seetõttu on täiesti möödapääsmatu, et nad peavad saama ressursse väljastpoolt kui Venemaalt, nende kutsumine, nimetamine salaagentideks või välisagentideks äh, on lihtsalt laimamine ja demokraatia solvang ning kodanikuühiskonna põhimõtete solvang. Stalin uh, uskus sellesse, et kui korrata valet sada korda, siis muutub see tõeks. ka Goebbels on sedasama öelnud. tõsi on see, et täna me oleme jällegi selle tunnistajaks, me näeme, kuidas äh, õelaid sõnu kasutatakse äh, metsikus riigis. aitäh, seega on avatud mikrofon läbi ja arutelu lõpuks annan komisjoni nimel sõna äh, kol-, äh, volinik Levandovskile. lugupeetud juhataja, austatud äh, liikmed, see resolutsioon ja see arutelu on suurepäraseks näiteks sellest, et Euroopa Liidus tuntakse tõsiselt muret Venemaa Föderatsiooni inimõiguste olukorra suhtes üldisemalt, aga ka individuaalsete juhtumite puhul, mida on siin täna mainitud seda teemat äh, on tõstatatud korduvalt ka kõrge esindaja Catherine Ashtoniga. jah, tuleb tunnistada, viimastel kuudel oleme olnud tunnistajateks kodanikuühiskonna olude halvenemisele Venemaal. Äh, sellest seda on tehtud äh, uute seadusettepanekutega nii-öelda semilegaalselt, äh, on võetud vastu demonstreerimis, demonstratsioone, meeleavaldusi ja homoseksuaalset propagandat ja välisagente käsitlevad seadused, mis äh, piiravad veelgi poliitilist kodanikuühiskonna tegevust selles riigis me ei ole jäänud vaikseks, äh, me oleme avaldanud oma muret selle üle, et olukord on halvenenud oma suhetes Venemaaga avalikult ja ka kahepoolsetes suhetes. Venemaa kohtusüsteemi asutused äh, paistab, et ei ole suutnud sõltumatult tegutseda ja seda mitmel juhul. meil on äh, terve rida äh, juhtumeid, mis on toodud Euroopa Inimõiguste Kohtu ette ja ÜRO eriraportöör ütles pärast oma hiljutist külaskäiku Venemaale, et Venemaa Föderatsioon peaks võtma erimeetmeid selleks, et tagada kohtusüsteemi sõltumatuse ning äh, kaitsta kohtuotsuseid äh, igasuguse poliitilise mõjutuse eest. ka meie leiame sedasama. lähinädalate ja kuude jooksul äh, algat-, algatatakse kohtuasjad Navalnõi ja teiste vastu ja, ja kohtuasjad jõuavad lõpule. ja samuti ka posthuumne härra Magnitski kohtuasi. ülemkohus uurib Hodorkovski juhtumit augustikuus ja meie oleme oma seisukohad nende kohtuasjade ja kohtuprotsesside suhtes selgelt välja öelnud. meil on olnud võimalus nendest üksikasjalikult rääkida äh, seitsmeteistkümnendal mail oma inimõiguste alaste läbirääkimiste käigus. Euroopa Liit jälgib tähelepanelikult arengut nende kohtuprotsesside küsimuses. õigusriik peaks olema meie partnerlussuhetes Venemaa Föderatsiooniga kõige tähtsamal kohal. praegusel hetkel on ellu viidamas projekte, võib-olla sellest on abi, et Euroopa Nõukogu looks kaebuste süsteemi karistus- ja tsiviilkohtuasjade suhtes Venemaal ja äh, see võib-olla aitaks tagada kohtusüsteemi sõltumatust ja sellised projektid võiksid aidata õiguslikku ruumi tugevdada ja samal ajal parandada ka sotsiaalset õhkkonda. me oleme valmis äh, selliste projektide puhul Venemaaga koostööd tegema tulevikus ja samal ajal jätkame oma mure avaldamist selgesõnaliselt äh, ka avalikult, äh, kui see on vajalik äh, Venemaa olude üleüldisemalt, aga ka individuaalsete juhtumite puhul, mida siin on mainitud, aitäh. aitäh, härra volinik. arutelu lõpuks esitati kuus resolutsiooni ettepanekut, arutelu on seega